Eh, läbi vaadanud härra Pristofo eh, eh, dokumendid ja on heaks kiitnud tema mandaadi alates kahekümne neljandast märtsist kaks tuhat üksteist. kas kellelgi on sellele vastuväiteid? Mm, vastuväiteid ma ei näe. ja seega on siis tema volitused kinnitatud ja eh, siis eh, tavalise eh, menetluse korras antakse ka